riikidest tehnoloogiliselt. ja suurenev koostöö ning vähenenud sõltuvus on ühed peamised aspektid fondi juures. ma olen kindel, et kaitsesektor saab olema üks peamisi mootoreid Euroopa integratsioonis, me räägime siin endiselt kaitsetööstuse koostööst, ei vähemast ega rohkemast ja ma tahaksin ka rõhutada, et komisjon tervitab vägagi triloogis kokku lepitut. ma loodan homme positiivset hääletustulemust ning ma tahaksin veel kord teid kõiki tänada, raportööri, variraportööre ning ITRE komisjoni esimeest härra Puusekit, sest teda ma ennem ei maininud. suur tänu teile kõigile suure töö eest. jällegi ma tean, et see ei olnud lihtne aga minu arvates see kokkulepe on vastuvõetav, aitäh. aitäh teile, proua Linik Penkovska. ja nüüd saab sõna veel kord raportöör härra Krasnodebski, palun. aitäh, proua president. suur tänu nende huvitavate sõnavõttude eest arutelus. arutelu näitas, et ka fraktsioonide sees ei olda ühtsed, näiteks sotsiaaldemokraatide hulgast tuli erinevaid arvamusi, ka roheliste hulgast, olgu. siin on erinevaid seisukohti ka riigiti riikides, mis ei ole, mõned riigid pole ammu kogenud invasioone või ohte, näit-, teised, näiteks nagu Balti riigid, tunnevad ennast ohustatuna. sotsiaalprogrammid on küll toredad, aga kui me oma vabadust kaitsta ei suuda, siis meie heaolu satub ka ohtu. ma tahaksin väga tänada eesistujamaid Austriat ja Rumeeniat. Nad tegid väga suurt tööd ning ka olid väga osavad läbirääkijad. ning suhetest NATO kohta või NATO-ga võin ma öelda, et me oleme küll, küll selle fondi poolt, aga mõistame, mida te ütlete, et NATO on meie julgeoleku tagatis. siin ei muutu midagi. me soovime, et teised riigid nagu ka Prantsusmaa tuleks kaasa NATO idapiiride kaitsega. üks asi on veel oluline. siin küsiti, mis kasu Poola sellest saab. ma arvan, et me saame seeläbi oma kaitsetööstust moderniseerida läbi selle koostöö, ühistöö erinevate ettevõtete vahel selles valdkonnas üle Euroopa ka teadus- ja arendustegevuses saame seda tehe, teha ning oluline on, et see fond kasutab ära tervet Euroopa potentsiaali, mitte ainult osa. üks asi veel, ma sooviksin, et te tõesti hääletaksite selle teksti poolt praegusel kujul, niisiis lükake tagasi kõik äh, muudatusettepanekud olge, hääletage vastu kõikidele muudatusettepanekutele, mis täiskogule esitatakse. see oleks minu tungiv soov teile. nagu öeldud, tegemist on tööstuse toetusega ning terve Euroopa Liidu ning toetusega, ka NATO koostöö toetusega parandatakse ka meie äh, kaitsekoostööd. et me saaksime kaitsta oma elustiili ja tsivilisatsiooni. ja nüüd tämä keskustelu on. aitäh raportöörile, sellega on arutelu lõppenud ja me hääletame homme. praegu läheme me aga edasi järgmise punktiga. tegelikult kahe päevakorrapunktiga meil on ühine arutelu pandikirjadest. ja kõigepealt eh, Luke esimene esimene raport pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ja teiseks eh, siis teine Luke raport pandikirjade, pandikirjade avalik järelevalve ja kõigepealt saabki härra Luke sõna neljaks minutiks. Äh, lugupeetud äh, juhataja, daamid ja härrad, kolleegid. Äh, iga kapitalituru jaoks on oluline, et oleksid turvalised väärtpaberid kuid äh, me teame, et äh, tihtipeale nad ei ole nii turvalised. me teame, et äh, teatud turvalisust on seda siiski, on, on võimalik siiski tagada, me teame, et ka riigivõlakirjad ei paku alati turvalisust, isegi Eurotsooni riiklikud võlakirjad ei paku täielikku turvalisust ja nagu ikka üks meist on pidanud aru saama pärast euro võlakriisi. aga me teame väga vähe ähm, pandikirjadest, sellest, et see on siiski väga kindel väärtpaber, see on äh, terviklik ähm, väärtpaber, mis ka enam kui kakssada viiskümmend aastat juba olemas olnud ja mingeid pankrotte pole see läbi teinud see on väärtpaber, mida meil Eurotsoonis oleks vaja ja mida ka meie kapitaliturgudel on vaja. ja selle taustal on hämmastav, et äh, pandikirjad äh, niivõrd vähe arenenud on Euroopa Liidus, et on ainult äh, käputäis riike, kus on pandikirjade traditsioon ja kes edukalt aastakümneid, juba aastasadu kasutavad Äh, samas teistes riikides on väga väiksed kogemused äh, selle instrumendiga äh, ja kellel ei ole mingit pandikirja seadusandlustki. nüüd nendele me tulemegi appi selle direktiiviga ja ka määrusega, kui võtame siin parlamendis need vastu. direktiiv on justkui juhtnööriks ka Äh, arenevatele finantsturgudele Euroopa Liidus, kes saaksid nüüd kasutusele võtta sellise väärtusliku väärtpaberi nagu pandikiri. ja nad võiksid ka seda, neid juhtnööre kasutada selleks, äh, et võtta üle ka enda seadusandlusse see, mis on ennast hästi tõestanud pikaaegselt, justkui parimad praktikad pandikirja kasutamisest. me oleme palju vaeva näinud selle seadusandliku aktiga selleks, et seda võim-, parimal võimalikul viisil ka ellu rakendada, et tagada selle väärtpaberi kvaliteet selles osas me oleme läbirääkimisi pidanud ja mulle tundub, et saavutasime päris hea tulemuse selle pandikirja direktiivi oleme me niimoodi äh, kujundanud, et äh, me teeme vahet äh, kahe erineva kategooria vahel. ühelt poolt nii, nagu see on ka kapitaliturgude direktiivis defineeritud, nii nagu seda üldiselt kasutatakse kapitaliturgudel ja millel on ka investorite Äh, usaldus ja teine uus turusegment tekib nüüd, mis äh, aitab kaasa uuele kasvule ja uutele investeerimis- ja finantseerimisvõimalustele ja mis ka uut turvalisust peaks tooma ja turu viima uue küpsuse tasemele ja head raamtingimused on nüüd olemas selleks, et pandikirjad, et neid oleks võimalik finantseerimisinstrumendina kasutada Euroopa Liidus ja sellised väärtpaberid, äh, neid oleks äh, võimalik kasutada ka väljaspool Euroopa Liitu, et me sätest-, et me äh, paneksime paika standardid üldse sellisele rahastusinstrumendile. niimoodi on meil võimalik tekitada investorites usaldust oma kõrgete standarditega, et see kõik oleks usaldusväärne ning läbipaistev ja kui komisjon äh, ka ekvivalentside osas äh, otsuse langetab, siis on võimalik meil turud äh, ka avada, mitte jääda suletuks nendele, kes oleksid samuti sellest instrumendist ja selle kasutamisest huvitatud. mulle tundub, et me oleme astunud suure sammu õiges suunas, jään ootama meie tänast arutelu ja loodan, et ka homme on tugev toetus sellele seadusaktile ja loodan, et see võetakse ka väga laialdaselt kasutusele Euroopa Liidu finantsturgudel, aitäh! ja nüüd siit. aitäh. nüüd aga Elis-, Elisabetta Bienkovska komisjoni nimel. Covered bonds are a stable and cost effective source of. me räägime kulutõhusta, kulutõh-, kulutõhusatest investeeringutest, mis on väga olulised just pärast majanduskriisi, mil paljud rahastamisvõimalused kadusid see ettepanek on oluline erinevatele liikmesriikidele, sest komisjon tahab sellega tagada kõrgestandardilised pandikirjad. tegemist on äh, ühe instrumendiga kapitalituru, kapitaliturul ning äh, üle-euroopaliste pandikirjade süsteem suurendaks laenu andmise võimalusi reaalmajanduse ettevõtjatele, ilma et äh, kuidagi häiritaks juba toimivaid turge samuti aitab see pandikirjade ettepanek neid liikmesriike, kus turud on vähem arenenud. pankadel on niimoodi ligipääs turvalistele rahastamisvõimalustele, mis lubab neil aidata nii eraettevõtjaid kui majapidamisi. me arvame, et nii hoitakse kokku üks koma viis miljardit eurot aastas. uued reeglid räägivad ka sellest, milliste reeglite järgi neid uusi instrumente kasutada, nii et äh, tagataks finantsstabiilsus uus pandikirjade süsteem rajaneb kahel sambal, kõigepealt direktiiv, direktiivis tuuakse ühtsed äh, mõisted, näiteks pandikirja definitsioon, räägitakse sellest, milline on nende instrumentide tulevik ja äh, kes siis saavad neid pandikirju kasutada. samuti räägitakse direktiivis pandikirjade järelevalvest ja sellest, milliste reeglite alusel on võimalik kasutada pandikirja märgiseid aga teiseks instrumendiks on määrus, kus räägitakse kellel on õigus saada eelisseisundis äh, investoriks, äh, ostes neid pandikirju. ka komisjon on välja andnud omapoolse teatise, kus ütleb, et on äh, nõus likviidsusnõudeid muutma, võttes arvesse pandikirjade erilist staatust ja selline muudatusettepanek arvestaks siis seda, et pandikirjade jaoks on vaja näha üle tagatusvahendid ja suurem likviidsus. komisjon esitab selle teksti parlamendile enne homset hääletust. ma tahaksin siinkohal teid tänada selle eest, et me oleme jõudnud nii heade tulemusteni, eriti tahaksin ma tänada härra Lukat, teie raportööri, aga kõiki variraportööre. komisjoni ettepaneku eesmärgid on suuresti alles teie tekstis, seetõttu ma tänan teid ja tänan ka läbirääkijaid. ja arvan, et koostöö läbirääkimistel nõukoguga oli samuti väga hea. pandikirjade ettepanek peaks liikuma kiiresti edasi ja kui see vastu võetakse, siis tähendab see seda, et seda olulist rahastusallikat saab kasutada kõikides liikmesriikides, millega suurendatakse töökohtade arvu ja tagatakse majanduskasv kogu Euroopa Liidus. aitäh! suur aitäh teile! nüüd äh, saab sõna härra Rosati Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun. suur tänu. lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör. me töötame siin kahe dokumendiga millega tuuakse sisse uued mõisted, uus süsteem kõigepealt siis eh, direktiiv, kus, direktiiv, kus räägitakse pandikirjast, eh, mis on tagatud võlakiri ja teiseks eh, räägime me siin sellest, kuidas viia lõpule kapitaliturg. mul on väga hea meel, et meil on õnnestunud jõuda hea kompromissini. tagatud võlakirjad, pandikirjad on direktiivis defineeritud ja samuti on siin defineeritud ka see, kuidas tuleb kohustused tagada. meil on tegelikult äh, kahte tüüpi äh, võlakirju, kõigepealt Euroopa võlakirjad, mis täidavad äh, tingimused, mille direktiiv ette näeb, ja teiseks teist tüüpi võlakirjad, mis täidavad siis ka määruse nõuded. Euroopa Liit ise võib defineerida varakogumi, millega äh, Äh, pandikirju tagatakse ning samuti ka likviidsusnõuded. siin räägitakse sellest, et tuleb anda lisatagatisi kahe protsendi, kaheksa protsendi äh, ulatuses Need pandikirjad on äh, väga kvaliteetsed ja väga turvalised võlakirjad. ma soovin kõigepealt tänada raportööri härra Luket, kes on teinud suurepärase raporti ja samuti tänan teda ka eh, koostöö eest selle raporti koostamisel. samuti tänan Euroopa Komisjoni konstruktiivse koostöö eest ja tuletan kõigile kolleegidele meelde, et homme me peaksime selle vastu võtma ilma muudatusettepanekuteta. aitäh ja nüüd eh, sotsiaaldemokraatide nimel härra Sand, kaks minutit aitäh, me oleme jõudnud õigusloomelise mandaadi lõppu ja oleme jõudnud ka debati lõppu, sest tahame nüüd vastu võtta pandikirjade süsteemi. see protsess algas aastal kaks tuhat seitseteist, kui me võtsime vastu algatusraporti, kus rääkisime õigusloomelisest paketist, mis meil nüüd ongi olemas. tegemist ei ole olnud lihtsa teega, sest pandikirjade süsteem on liikmesriigiti erinev. tegemist on finantsinstrumendiga, mis on olnud kasutusel sadu aastaid aga nad on erinenud, erinevalt arenenud, võttes arvesse liikmesriikide erinevusi. näiteks Taanis ja Saksamaal peetakse pandikirju oluliseks investeerimisvahendiks, aga Maltas, Maltal, minu koduriigis, ei kasutata neid üldse. seega on meie ees poliitiline väljakutse, sest me peame leidma ühtse raamistiku kõigi liikmesriikide jaoks, arvestades, et meil on kapitaliturgude liit kas meil peaks olema ühtne süsteem kõigi jaoks, nagu me Strasbourgis ja Brüsselis tihti tahame teha, või oleks meil vaja sellist mudelit, mis lubaks arvesse võtta ka seda, et liikmesriikide süsteemid on väga erinevad ja sealjuures töötavad tõhusalt? ma olen alati toetanud seda teist võimalust. kas me peaksime muutma seda, mida liikmesriigid on kümneid või isegi sadu aastaid kasutanud? ei peaks, aga Euroopa raamistikku oleks meil ikkagi vaja ja see aitaks meil progressiivselt liikuda ühtsetele reeglitele. nüüd oleme me jõudnud kompromisstekstini, see väljakutse on tekstis lahendatud, siin on sees mitmeid elemente, mis Econi komisjon kiitis heaks aastal kaks tuhat seitseteist ja samuti on siin tegeldud sotsiaaldemokraatide muredega. selle tekstiga tahetakse reegleid Euroopa Liidu tasandil harmoneerida, samuti nähakse ette suurem läbipaistvus ja investorite kaitse, kuid välditakse seda, et me hakkaksime lõhkuma olemasolevaid ja hästi töötavaid pandikirjade süsteeme mul on hea meel, et meie prioriteedid on selles tekstis kirjas ja ma soovitan kojal tungivalt see ettepanek homme heaks kiita, tänan. aitäh teile ja nüüd ECR-i nimel härra Marias, palun. kui palju aega mul on? üks minut ja kolmkümmend sekundit. tänan teid. niisiis, härra juhataja Kreekas ja Euroopas üldiselt valitseb praegu väga suur skepsis selliste pandikirjade suhtes riiklikud võlakirjad on äh, ju ähm, teatud valdkondades läbi kukkunud või mõnes kohas on nende kasutamine lõpetatud ning Kreeka usub, et väikeinvestorid, äh, pensionärid, kes Kreeka võlakirjadesse äh, investeerisid, tegid valesti, sest Eurogrupp võttis teatavasti vastu otsuse, mille tõttu need võlakirjad kaotasid viiskümmend kolm protsenti oma väärtusest. Kreekas on äh, praegugi inimesi, kes tõesti uskusid, et Kreeka võlakirjadel on mingisugune ähm, usaldusväärsus, aga nüüd on neil niivõrd vähe raha, et nad ei suuda endale osta isegi mitte vajalikke ravimeid, nad ei saa vajalikku ähm, meditsiinilist abi. ja kõik see sellepärast, et nad investeerisid võlakirjadesse. nagu härra Luke oma raportis ütles, püütakse direktiivi ja määrusega nüüd anda investoritele suuremaid tagatisi, nii et pandikirjadesse investeerimist peetakse atraktiivseks, et investoreid, kes investeerida tahavad, oleks rohkem ja et pandikirjad oleksid selliseks vahendiks, mille abil luuakse kollektiivne turg, kuhu tuleb palju investoreid aga me peame olema ettevaatlikud ja mõtlema sellele, kuidas neid tagatisi antakse, nii et me ei jõuaks sellisesse punkti, kus ka pandikirjade süsteem lihtsalt kokku variseb. me peame mõtlema sellele, kuidas turg toimib, sellest äh, sõltub ju kõik. kui äh, tuleb uus suur kriis, kas siis pandikirjad ikka peavad sellele vastu? tänan. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Naktekaal. aga teda ei ole siis härra Gerald. Eh, eh, aitäh, härra juhataja, lugupeetud proua volinik, eh, lugupeetud raportöör. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda härra Luket, raportööri, sest ta on leidnud pragmaatilise ja sobiva tasakaalu erinevate huvide vahel mis puudutab tagatud pandikirju siis eh, tugevdatakse selle süsteemiga kapitaliturgude liitu. kõige olulisem on aga see, et me ei kaotaks silmist eh, selle uue õigusakti eesmärki. see tähendab seda, et me peame ennekõike toetama sellega reaalmajanduse arengut. muidugi me anname ka pankadele uue rahastusvõimaluse ja see on pikaajaline võimalus aga me peame sellest hoolimata olema väga tähelepanelikud ja ja mitte unustama seda, millises õiguslikus raamistikus toimivad pangad. meil on vaja tagada ettevõtjatele ja üksikisikutele parem ligipääs rahastusele, seda esiteks, ja teiseks tuleb arvestada ka riske mis võivad seada ohtu pandikirjade pikaajalise edu. üldiselt äh, läksid läbirääkimised väga hästi ja uued pandikirjad lubaksid liikmesriikidel, kus pandikirju veel ei ole, hakata seda instrumenti kasutama ja teha seda äh, stabiilselt ka kriisi ajal, millest rääkis härra Luke ja tegelikult on ju Euroopa võlakirjade süsteemi pikalt arutatud ja on arutatud ka selle eeliseid. ka mina võtan täna viimast korda sõna ja seetõttu ma tänan kõiki oma kolleege hea koostöö eest, ma soovin kõigile suurepärast äh, lihavõttepuhkust, aitäh! aitäh ka teile! nüüd äh, kolleeg Veres üheks minutiks. lugupeetud juhataja, suur tänu, lugupeetud volinik me räägime praegu liikmesriikide õiguslike süsteemide minimaalsest harmoneerimisest ja see on kindlasti teretulnud. samuti on teretulnud see, et me saaksime kasutada uusi rahastamisvahendeid pankade refinantseerimiseks ja viia lõpule kapitaliturgude liidu. me aga me peame ka meeles pidama, et pandikirjad annavad pankadele võimaluse tegutseda ka finantskriisi ajal, nagu näiteks viimati nägime aastal kaks tuhat kaheksa. selles tekstis võetakse arvesse seda, et liikmesriikide turud on erinevad, meie tagatisnõuded on ka erinevad. näiteks Prantsusmaal on võimalik pandikirju kombineerida teiste, teist tüüpi võlakirjadega, kuid Saksamaal, Rootsis, Hispaanias, Itaalias ja Poolas äh, Äh, on omad äh, reeglid. seega, kui äh, meil oleksid ühtsed reeglid, siis me saaksime ka vahetada parimat tava ja kasutada neid reegleid, mis tegelikult on kõige paremad kogu Euroopa jaoks. me peame, me peame tagama kapitaliturgude sellise arengu, mis lubaks kapitali piiriüleselt kõige paremini kasutada. me peame tagama ka investorite kaitse ja selle, et pandikirjade süsteem toimiks pankade jaoks ka äh, finantskriisi ajal, sellistel aegadel, mis on keerulisemad. aitäh, nüüd äh, jõuame me vaba mikrofoni vooruni, kuid kedagi ei ole selles voorus sõna soovinud ja seetõttu saab uuesti sõna kohe proua volinik aitäh, lugupeetud liikmed, kõigi nende äh, kommentaaride ja sõnavõttude eest. Need sõnavõtud näitavad, et äh, tegelikult tõepoolest valitseb äh, üldine arusaam, et pandikirjasüsteemi on vaja. investorid nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda teavad, et uued pandikirjad, mida nimetatakse erinevate terminitega inglise keeles, et neile kohalduvad selged reeglid ja ka järelevalve. järelevalve on äh, tõhus ja me vaatame üle kõik olulisemad sätted järgnevatel aastatel. ma loodan Euroopa Parlamendi jätkuvale toetusele, loodan, et pandikirjad on edaspidi Euroopa majanduses veelgi olulisemaks rahastamisvahendiks. ma tänan nii raportööri kui variraportööre, suur tänu! aitäh teile, proua volinik, ja nüüd saab lõpetuseks sõna raportöör härra Luke. jaa, suur tänu, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, selle arutelu eest, suur tänu kõigile variraportöörile, samuti komisjoni töötajatele, meil on olnud äh, selle menetluse käigus väga hea koostöö ja mulle tundub, et põhiline sai siin arutelus ka ära öeldud ja võib-olla sellepärast ma piirduksin ainult kahe märkusega, esimene on väike kommentaar äh, Äh, millega ma vastaksin Nodis Mariasele, oma fraktsioonikaaslasele, muidugi me alati, me peame tagama selle, et äh, võlakirjad ka tagasi makstakse, näiteks äh, Kreeka võlakirjad on heaks näiteks sellest, et alati ei maksta võlakirju tagasi, kuid praegu me räägime siiski pankade võlakirjadest ja kui meil on mingisugused kahtlused et pankude, pankade suhtes, siis on meil ka teatud äh, tagatised äh, ja võlausaldajad on kaitstud. Kreeka valitsusel äh, on ehk endagi võlakirjade suhtes kahtlusi ja kindlasti tuleks kuidagi need võlakirjad kindlustada selleks, et krediidikõlbulikkust Kreeka puhul parandada. Fertsanti kolleeg ütles, et oluline on see, et hästi toimivaid turge ei häiritaks, see on meiegi püüdlus, kuid samas me tahaksime siiski parimaid praktikaid selle direktiiviga jagada. kui me kuidagi häirime mõnda turgu kuskil, siis peaks ju kõik äh, praktikad lubama, ka halvad praktikad, äh, aga see ei ole kindlasti äh, harmoneerimise eesmärgiks antud juhul. meil on õnnestunud seda eksitust siiski vältida, et me oleme rõhunud selles seadusandlikus töös kvaliteedile liikmesriikide puhul, eh, kus neid kasutatakse, neid võlakirju, ja teised tunnevad siis väikest survet neid kasutusele võtta, võtta see ka oma seadusandlusse üle ja mulle tundub, et eh, see on hea samm tulevikku. aitäh. sellega on debatt lõppenud ja me hääletame homme. suur tänu kõigile. przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad a jest to pytanie ustne. järgmine päevakorrapunkt on suuliselt vastatavad küsimused ja teemaks nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle. ja annaksingi sõna kolleeg, kolleegile, kes selle, seda küsimust esitab aitäh, tahaksin äh, rääkida sellest, et tegemist ei ole niivõrd suuliselt vastatava küsimusega, vaid pigem kaebusega, see on poliitiline kaebus, mida me sõnastame, kuna leiame, et ei ole olnud äh, siirast institutsioonide vahelist head koostööd nõukogu ja parlamendi vahel ja minu meelest on see vägagi tõsine mure. Äh, meenutame, mis siis juhtus artikkel sada kuusteist Lissaboni lepingust äh, aastast kaks tuhat üheksa andis äh, Euroopa Parlamendile seadusandliku algatuse pädevuse see on äh, seotud valimistega ja komisjonidega. David Martin töötas selle teemaga ning alustas tööd juba eelmise koosseisu ja eelmise ko-, komisjoni koosseisuga. ja kui mind selle teema raportööriks määrati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal meie mandaadi alguses, siis ma püüdsin läbirääkimisi pidada nõukogu ja komisjoniga teksti osas, mida kõik kolm institutsiooni toetaksid ja siit minu poliitilised kaebused alguse saavadki. ei olnud võimalik nõukogult ning komisjonilt paluda institutsioonide vaheliseks kolmepoolseks läbirääkimiseks kokku tulla, selleks et lõpuks töötada välja tekst, mis võimaldaks äh, koostada tekst, mis räägiks ka parlamendi pädevustest ka uurimisõiguse osas. meie oleme üles näidanud suurt paindlikkust komisjoni ning nõukogu suunal, nemad alati kogu aeg äh, küsisid uut ja uut teksti ja meie oleme neid tekste ka alati esitanud pärast üheksakuiseid äh, läbirääkimisi äh, ka õigustalitusega. me esitasime omapoolse teksti, mida me nimetasime mitteametlikuks dokumendiks, saime vastuseks kirja, kus olid erinevad äh, juriidilised vastuväited, esile toodud äh, mured. nii et pidevalt oli alati mingi menetluslik äh, vastus ja põhimõtteliselt äh, keelduti nendest läbirääkimistest ja seetõttu me kaebamegi me näeme, et nõukogu ja komisjon ei töötanud meiega, nad ei tahtnud läbirääkimisi pidada ja alandasid parlamenti, jätsid parlamendi kõrvale ja see on ka minu siiras äh, uskumus. ma olen AFCO komisjonis töötanud äh, variraportöörina ja meie esinaine proua Hüber, äh, temaga koos oleme neli aastat töö teinud ja me ei ole midagi saavutanud, see ei ole ainult protseduuriline küsimus või poliitiline kaebus sellepärast et meil läbirääkimised luhta läksid. põhiprobleemiks on see, et komisjon ja nõukogu ei äh, soovi selliseid äh, uurimiskomisjone, äh, nad püüavad vältida ebamugavaid uurimisi, kus võivad neile esineda siis mittesobivad leiud. et põhimõtteliselt taandub asi just sellele. ma kardan, mulle tundub, et te kardate seda, et tunnistajaid kutsutakse äh, Eh, kes tõendeid annavad. Eh, ja te ei lepi sellega, et parlament peaks saama siiski enda ehm, uurimisõigust kasutada, see on ju midagi niivõrd eh, oluline kahekümne esimese sajandi parlamendi toimimisel. see on ju õigus, mis meile anti Lissaboni lepinguga ja kõik need erinevad rikkumised ja halduslikud rikkumised, kõike seda ei saa parlament adekvaatselt äh, reageerida sellele, nendele olukordadele. nii et äh, see on äh, kriitiline, see suuline küsimus komisjoni ja nõukogu suunal, aga meie jaoks on see midagi põhimõttelist loodan, et äh, on võimalik edastada see mure ka liikmesriikidele äh, ja ka tippkandidaatidele, spitsenkandidaatidele. ma loodan, et sellega siiski tegeletakse, see on teema, mis on äh, olnud aktuaalne juba niivõrd kaua aega, selleks et Euroopa Parlament saaks korralikult Euroopa valijaid eda-, esindada. aitäh, nüüd AFCO komisjoni nimel proua Hübner, suur tänu see ähm, uurimisõigus peaks olema põhimõtteline äh, töövahend igale parlamendile, näiteks kui me räägime Dieselgate'ist, kui me räägime maksupettustest, siis on äh, põhimõttelise tähtsusega, et meil oleks võimalus äh, uurimisi läbi viia, nagu kolleeg juba ütles, nõukogu ja liikmesriigid on süstemaatiliselt keeldunud laua taha maha istumast ning arutamast Euroopa Parlamendi sisul-, ettepanekut sisuliselt öeldi, et ei võetud äh, parlamendi ettepanekus äh, põhimuresid äh, arvesse, kuid tegelikult jäetakse sellega kõrvale Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel sada kuusteist ja ei ole otsitud koos kompromissi nõukogu soovis Euroopa Parlamendi algsest ettepanekust äh, juba vastuvõetavat teksti nõukogule, aga niimoodi ei saa äh, see menetlus toimida. kuidas komisjon ning nõukogu reageeriksid, kui Euroopa Parlament äh, keelduks arutamast igasuguseid viise üldse jõuda kokkuleppele näiteks MFF-i osas, öeldakse, et neil ei ole vastuvõetav komisjoni ettepanek sellisel kujul et ma loodan, et äh, siiski äh, siiras koostöö ja äh, avatud koostöö nende institutsioonide vahel tulevikus on võimalik niimoodi, et respekteeritakse ka parlamendi õigusi, nii et on põhimõttelise tähtsusega, et nõukogu ja komisjon samuti neid õigusi mõistaksid. meil ei olegi ju kohustust üksteisega nõistuda, aga meil on vähemalt kohustus püüda. kahjuks liikmesriigid ei ole praegu meie ootustele vastanud, aitäh aitäh, nüüd äh, kolleeg Tšamba, palun nõukogu nimel. lugupeetud juhataja, volinik, äh, kui oleme mandaadi äh, lõpuossa jõudnud, on tõepoolest kohane rääkida Euroopa Liidu õigustest. tahaksin teile kinnitada, et nõukogu on alati jaganud seisukohta, et uurimiskomisjonid on äh, õige instrument poliitilise kontrolli teostamiseks Euroopa Parlamentis ja see rajaneb äh, demokraatlikele ning õigusriigi põhimõtetele. aastast kaks tuhat üksteist on äh, nõukogu tutvunud erinevate ettepanekutega ja vägagi konstruktiivses vaimus ja koostöö vaimus aga Martini raport äh, tekitas äh, mitmeid äh, muresid, juriidilisi muresid nõukogus ja ka komisjonis vast-, vastavalt artiklile sada kuusteist aluslepingusse. kui me räägime uurimiskomisjonide õigustest, siis need läksid kaugemale kolmesaja kahekümne kuuendast artiklist ja kuidas neid erinevaid seisukohti siis ähm, lepitada, on küsimuseks Ehm, meil on tehnilisi äh, kohtumisi aset äh, leidnud äh, problemaatiliste sätetega meil küll ei õnnestunud edasi liikuda, neid ei õnnestunud, neid küsimusi ei õnnestunud meil lahendada, need on pigem juriidilise iseloomuga küsimused ja nagu me ütlesime oma kirjas kahekümne viiendal oktoobril Austria eesistuja poolt proua Hübnerile, nõukogu tervitas seda mitteametliku dokumendi raportööri poolt äh, see on, see oli uus püüe poliitilist äh, dialoogi taastada, kuid see mitte ametlik dokument, äh, kuigi ta sisaldas mitmeid äh, edasiminekuid võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta dokumendiga, siiski tekitas tõsist muret nõukogus teatud lahenduste osas, mida on välja toonud ka kolme institutsiooni juristid nii et seal on mitmeid äh, murettekitavaid äh, aspekte, neid on tõstatatud ka varasemalt. põhimõtteliselt on nõukogu seisukoht äh, jäänud samaks. ja tahaksin välja tuua võib-olla veel kord välja tuua need kõige problemaatilisemad teemad, näiteks mis puudutab avalike teenistajate ülekuulamist ja inimesed, kellel ei ole mingit rolli Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel, nende kuulamine ja lõpuks ka sanktsioone puudutavad äh, sätted. kui me räägime kriminaalõigusest, äh, siis äh, pädevus siin on siiski liikmesriikides, ma ei hakka väga detailidesse laskuma, te teate väga hästi, millised on nõukogu mured, et need on ka meiepoolses vastuses välja toodud Rumeenia eesistuja on olnud alati valmis äh, seisukohtade selgitamiseks, lähtunud äh, Austria poolt tehtud äh, tööst, härra Šarigi ning proua Hübneri tehtud tööst nõukogu on jätkuvalt avatud koostööle Euroopa Parlamendiga selleks, et vaadata, millised oleksid äh, lahendused sellele olukorrale, kui nüüd parlament jätkab äh, tööga äh, praegusel baasil, siis nõukogu samuti soovib jätkata seda tööd, lootes siirale koostööle. suur tänu teile koostöö eest! Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią komisarz o zabranie głosu w imieniu komisji aitäh, nüüd aga palun komisjoni nimel proua Pienkovska. aitäh, juhataja, lubage mul vastata komisjoni nimel sellele suuliselt vastatavale küsimusele, mis puudutab äh, Euroopa Parlamendi uurimisõigust. muidugi, Euroopa Parlament äh, saab teha selle ettepaneku, aga menetlus nõuab ka nõukogu ning komisjoni nõusolekut. pärast Lissaboni lepingu jõustumist äh, on Euroopa Parlament teinud mitmeid ettepanekuid äh, selliseks äh, ettepanekuks ja eelmise aasta aprillis konstitutsiooni küsimuste komisjon esitas äh, selle ettepaneku ja komisjon tunnistab, et praegune viimane ettepanek on juriidiliselt täpsemalt sõnastatud ja seal on mitmeid edusamme näiteks äh, uurimiskomisjoni äh, sisseseadmine, seal on äh, välja toodud ka kontaktpunktid. uus mitteametlik ettepanek sisaldab ka viiteid juri-, füüsiliste isikute kaitsele, näiteks isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu institutsioonide poolt ning raamlepingule Euroopa Parlamendi ja Komisjoni vahel kuid see mitteametlik dokument endiselt eh, sisaldab tervet rida institutsioonilisi eh, probleeme, mis on olnud eh, komisjoni, nõukogu ning parlamendi vaheliste arutelude keskpunktiks aastast kaks tuhat kaksteist. sanktsioonid regulatsiooni sätetest mitte kinnipidamise puhul, teatud uurimisvahendid, mis oleks komisjonil näiteks kohapealsed kontrollid, volinike, endiste volinike ülekuulamine ametnike kuulamine, samuti füüsiliste isikute üle kuulamine. nüüd samuti õiguskaitsemeetmed. see puudutab uurimiskomisjonide liikmeid Euroopa Parlamendi liikmeid ja lõpetuseks sätted, mis annavad kaalutlusõiguse parlamendile komisjoni uurimise katkestamisega, kui algatatakse kohtumenetlus. komisjon on endiselt äh, huvitatud äh, konstruktiivsest äh, kolmepoolsetest läbirääkimistest selleks, et leida sobivaid lahendusi eriarvamustele, mis endiselt on olemas nende kolme institutsiooni vahel. tulevik, tulevane regulatsioon peaks arvestama ka sellega, et oleks Euroopa Parlamendil nende ootustele vastav äh, töövahend, äh, mis peaks kinni ka liikmesriikide õigusraamistikust, aitäh. aitäh, nüüd aga saab sõna kolleeg äh, Viland Rahvapartei nimel, aga ma ei näe teda siin saalis ja seetõttu annaksin sõna ALDE fraktsiooni nimel proua Pagasaurun Tuduale. Senor... suur tänu, juhataja. ma ei tea, kas te meid üldse kuulasite. me ütlesime teile mitmel korral ja oleme juba öelnud aastaid, et meil on vaja äh, õiglast koostööd. ütleme seda siis selgelt uuesti välja. siin parlamendis äh, pole meil olnud äh, võimalust paremini äh, käsitleda Dieselgate'i, Panama dokumente, terrorismi, terrorismi e-, erikomisjoni töö raames, sest teie komisjonis tahtsite meie tööd pidurdada. härra Hardi, tal on väga väga head läbirääkimisoskused, see on tema DNA-s ja tal ei õnnestunud siiski neid läbirääkimisi pidada, kuna teie nõukogu poolt ei soovinud seda koostööd teha, nii et nimetame asju õigete nimedega. nüüd kakskümmend viis aastat juba me oleme töötanud vastavalt otsusele, mis on täielikult äh, aegunud ja ei vasta meie ootustele, me ei räägi enam üheksakümne viienda aasta Euroopa Parlamendist, meil on vaja neid õigusi, mida teie meile ei taha anda tuues erinevaid äh, vabandusi. Mm, te ei taha lihtsalt meile seda õigust anda, kuid te eksite, sest me kaotame usaldusväärsust, meil on ju vaja äh, seda uurimisõigust edasi arendada. see lihtsalt ei ole õiglane, see ei ole õige. et äh, sõsarinstitutsioonid, komisjon ja nõukogu takistavad Euroopa Parlamendil, mis esindab viies, viitesadat miljonit Euroopa Liidu kodanikku, eh, tegutsemast. me oleme otse valitud rahvaesindajad. see on üks nendest eh, ülesannetest, mis meie peale on pandud, meil on õigus uurimisi läbi viia, see lihtsalt ei ole õiglane, et härra Haudori eh, töötas viis aastat, nii nagu ka Danuta Hübner põhiseaduskomisjoni äh, äh, esinaisena, te olete meile lihtsalt, meie ees lihtsalt nina ees ukse kinni löönud ja ainus, mida ma öelda võin, on see, et äh, nõukogu ei ole siin hoolsusnõudest lähtunud. Mm, suur tänu. Potrzeba pani trochę czas, ale nie ma, nie widzę pana Scholza, który miał przemawiać w imieniu. härra Scholzi ma siin ei näe, seetõttu võtaksime järgmise kõneleja, proua Jamesi EFTD fraktsiooni nimel, palun. aitäh, president. kui on vaja tõestust sellest, et Euroopa Parlament on lihtsalt niinimetatud Euroopa demokraatia kaunistus, siis on meil see tõend käes. kui demokraatia, demokraatia oleks öö, sisukas, siis meie kolleegid siin kojas peaksid saama õiguse küsi-, küsimärgi alla seada öö, kõik asjad, mis võivad ohustada inimesi, keda nad esindavad. uurimisõigus peab olema öö, seadusega antud, muidu ei ole sellel mingit mõtet. meie koda on lihtsalt ainult hüpiknukk vali-, mitte valitud inimestele komisjonis ja nõukogus. kui seda öö, õiguslikku staatust ei anta. mind häirib see, aga see ei öö, üllata mind, et komisjon ja nõukogu öö, siin pärsivad läbipaistvuse suurendamist Euroopa Parlamendis. kui Euroopa Liit mõtleb, miks populistid ja euroskeptikud õilmitsevad, siis vastus on olemas. see on märkimisväärne demokraatliku protsessi läbikukkumine. aitäh. aitäh. järgmisena kolleeg Pospišil poolteist minutit aitäh, härra president, ma olen väga kurb komisjoni ja nõukogu seisukohtade tõttu, sest meie esmane õigustik annab meile ju selge uurimisõiguse ja Äh, väga kahju on sellest, et seda pole veel ellu rakendatud. eriti häirib mind nõukogu käitumine. kuidas see ei ole võimalik, ma olen väga kurb ja ma eeldaksin demokraatlike liikmesriikide esindajatelt suuremaid jõupingutusi, et Euroopa Parlamendi õigusi kaitsta. me esindame otse meie kodanikke. meil on selged pädevused, mis on antud öö, öö, aluslepingutega, kahjuks komisjon ja nõukogu piiravad meie võimalusi oma pädevusi täita. kui see oleks juhtunud kuskil mujal, siis ma oleks mõistnud seda, me sageli kritiseerime kolmand-, seda, kuidas kolmandates riikides seadus jalge alla trambitakse, aga siin on meil tegemist meie enda probleemidega, meie enda kodus. niisiis, mõelge selle peale, sest see tõesti kahjustab väga meie rep-, reputatsiooni. aitäh. nüüd vaba mikrofon üks, sõnasoov härra Marias. aitäh, härra president üks parlamendi peamisi funktsioone on õigusloomeline tegevus, parlamentaarne järelevalve ning parlamentaarsed uurimiskomisjonid, seda parlamendid teevadki. meie parlamendi õigus küsimusi läbi vaadata, uurimusi korraldada oma komisjonides, on ilmselgelt sisse kirjutatud ka aluslepingutesse, ehk siis meil peab olema võimalus et seda õigust kasutada. kui meil on sellised äh, skandaalid nagu LuxLeaks, Panama lekked, Dieselgate ja parlament mitte midagi ei tee, siis väheneb ta usaldusväärsus, tekib probleeme parlamendi ja kodanike vahel. seetõttu me soovime seda õigust kasutada ning äh, nõukogu seisukohad ei aita olukorra parandamisele kaasa. aitäh! härra Scholz on nüüd saalist äh, kohal, seega annan talle sõna pooleteistkümneks minutiks. aitäh, härra president, proua volinik. ma sooviksin kohe öelda, et mina olen selle poolt, et Euroopa Parlament pöörduks Euroopa Kohtusse, me peame saa-, kaitsma oma õigusi me ol-, meil on see kohustus, me oleme kodanike parlament Euroopa Liidus ning eh, Euroopa kodanikel on õigus, et nende parlament on tugev, mis eh, suudab täita oma kohustusi. nõukogu eh, venitamistaktika näitab, et mõningad inimesed suurtes parteides kardavad Euroopa Parlamenti. Euroopa Parlament võiks ju eh, kutsuda enda juurde muidu eh, suurte parteide juhte ülekuulamisele. Eh, parlament aga ei saa praegusel hetkel seda teha ning komisjon ei soovi ka aluslepingute sätteid ellu rakendada, vaid teeb koostööd nõukoguga. kuigi liikmesriikide parlamentidel selline õigus on mis te arvate, mida meie kodanikud äh, sellest arvavad, kui äh, nad näevad, et äh, parlamendi uurimiskomisjonile ka salajasi dokumente ei tohi näidata? ning komisjoni ja mis tuleks päevavalgele siis, kui komisjoni ametnikud tegelikult peaksid Euroopa Parlamendis tõtt rääkima? suur tänu, proua volinik Pinkovska. aitäh, härra president, aitäh saadikutele teie sõnavõttude eest. ma kinnitan, et parlamendi äh, uurimisõigus on poliitiliselt komisjoni jaoks väga tähtis. tuleb tagada, et ka kodanikud näeksid, et Euroopa õigust rakendatakse ellu me mõistame, et see mitteametlik dokument on samm edasi võrreldes prae-, varasema, varasemaga, aga samal ajal komisjon ikkagi leiab, et see viimane mitteametlik ettepanek sisaldab erinevaid õiguslikke institutsionaalseid probleeme, nagu näiteks karistused, uurimisvahendid ning õiguskaitsevahendid. komisjon mõistab, et meil on vaja piisavat instrumenti, mis täielikult Äh, austab äh, liikmesriikide õigusi ning ka äh, institutsioonide õigusi. meil on vaja leida sobivad lahendused nendele muredele, mis endiselt üleval on. loodetavasti suudame me edasi liikuda selles poliitiliselt tundlikus, aga väga tähtsas teemas. ja arutelu lõpuks saab sõna nõukogu nimel proua Tšamba conclude, I would like to thank you all for. härra Tšamba, tahan tänada kõiki nende seisukohtade eest, mis, mis äh, teemasid selgelt selgitavad Austria ja Rumeenia jaoks eesistujatena. on olnud oluline avatud ja konstruktiivne mõttevahetus. ja meil on oluline olnud jõuda kokkuleppele institutsioonide vahel paraku praeguses olukorras on selge, et äh, kõnelusi ei ole võimalik lõpule viia sellel Euroopa Parlamendi ametiajal, kuid tahan veel kord üles kinni, üle kinnitada nõukogu soovi teemaga edaspidi tegeleda. parlamendi juurdlusõigus on meie jaoks väga tähtis, nii et kõik olapooled teaksid täpselt, mis on nende õigused ja kohustused ning tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest ja ja ta on tugined, eelmisele raportile tuginedes ära teinud väga suure töö, et seda teemat edasi viia. tänan teid veel kord tähelepanu eest. ja see on viimane kord, kui Rumeenia eesistujana võtab sõna täiskogu ees. tänan kõiki koostöö eest nende kuude jooksul, mil oleme koostööd teinud. ja tänan äh, koostöö eest kõigi institutsioonide vahel. suur tänu, oli suur hea meel teha koostööd Rumeeniaga eesistujana. sellega on arutelu lõppenud olen saanud ühe resolutsiooni projekti AFCO komisjonilt ja hääletus toimub homme. ja nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. Jose Manuel Fernandese ja Roberto Gualtieri raport teemal InvestEU. esimene kõneleja on raportöör härra Fernandes. suur tänu. president, volinik, tahaksin kõigepealt tänada kõiki, kes on töötanud selle väga olulise raporti kallal. tahan tänada Roberto Gualtierit, oma kaasraportööri Otmar Karast kes äh, töötas Euroopa Liidu investeerimiskava kallal kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ehk siis Junckeri kava kallal. suur tänu kõikidele variraportööridele ja loomulikult Euroopa Parlamendi kaastöötajatele, eelarvekomisjonile, sekretariaadile. kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse saab meil niisiis olema uus investeerimiskava mis ühendab neliteist erinevat senist finantsinstrumenti. see toob endaga kaasa lihtsustamise, kuid ühtlasi on see ambitsioonikas kava ja seepärast soovib Euroopa Parlament eh, seda, et need neliteist finantsinstrumenti, mis ühendatakse üheks ainsaks viia nad äh, sama garantii taseme alla. ja sellepärast meil on ka neliteist koma kaheksa miljardit eurot äh, selleks, et garantii saab ära kasutada seitsesada miljonit. seda kõike mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis, kus vahendeid napib. tahaksin väljenda heameelt esialgse kokkuleppe üle. see kõik nüüd sõltub MFF-i läbirääkimistest. InvestEU kavas on neli peamist osa. üks on jätkusuutlik infrastruktuur, teine VKE-d, teadusuuringud ja innovatsioon ja neljandaks sotsiaalsed eesmärgid Euroopa Liit peab tagama, et investeeringute lüngad riikide ja piirkondade vahel äh, ligipääsus finantsturgudele, need peavad kaduma ja seepärast äh, peab kahanema raskus ligipääsus finantsvahendite juurde. liikmesriigid peavad olema valmis uut äh, tüüpi lähenemiseks. see on see liikmesriikide osa. liikmesriigide osa on täiendav ja vabatahtlik. see aga võimaldab liikmesriiki abistada, kellel on omad, äh, omad äh, arengupangad, kuid millel on teatud raskusi. Euroopa Parlament äh, on väga positiivselt meelestatud selleks, et aidata kaasa konkurentsivõimele, majanduskasvule, äh, kvaliteetsele tööhõivele. ja tahame ka parandada fina-, finantseeringute kvaliteeti. ja mis puudutab äh, investeerimisnõustamise keskust, on kasutatud